lihtsalt sellepärast, et äh, ta väljendas nii-öelda vihakõnet. tihti on põrgutee sillutatud heade kavatsustega, parimad mõtted viivad äh, halvimate tulemusteni. kui me tahame võidelda väärinfoga, siis ei piisa sellest, et me loome nii-öelda tõeministeeriumi, sest seda kirjeldati juba George Orwelli romaanis Tuhat üheksasada kaheksakümmend neli ja me kõik äh, teame, mida see tähendas aastal kaks tuhat üheksateist tahavad need, kes äh, süsteemi juhivad ja kes pooldavad globaliseerimist ja ka seda, kuidas seda rahastatakse, teha kõik endast oleneva selleks, et äh, peatada need, äh, keda nemad põlgusega nimetavad populistideks kommunikatsioonivahendeid tsenseeritakse ja seda on tehtud aegade alguses, seda on teinud kõik totalitaarsed režiimid. praegune globalis-, globaliseerimisideoloogia tahab blokeerida kõik vastased samas on loodud isegi eraldusjoon selleks, et lükata vastutus neile, kes kahtlustavad olemasolevat ideoloogiat, valdavat ideoloogiat. ja meie kavatseme oma võitlust jätkata nende inimeste nimel, keda meie austame, aitäh! aitäh! tundub, et äh, kõik ei saanud veel päris täpselt aru, et sinise kaardi küsimusi ma ei luba, kui soovite esitada oma küsimuse fraktsiooni liik-, oma fraktsiooni liikmele. ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Puhksade de Villalba. suur tänu, lugupeetud juhataja, nagu te teate, on minu fraktsioon täielikult vastu igasugusele välisele mõjutamisele, mis puudutab Euroopa Liidus toimuvat, meie siseasju, meie valimisi, sellepärast et iga riik on suveräänne ja ma usun liikmesriikide suveräänsusesse. ma arvan, et et tegelikult kaitsevad kõik poliitilised jõud suveräänsust, isegi kui nad teevad seda erineval moel aga isegi aluslepingus ei räägita mitte sellest, et Euroopa Liit on suveräänne, räägitakse liikmesriikide suveräänsusest. muidugi ei meeldi kellelegi, et Venemaa äh, sekkub valimistesse, aga ega meile ei meeldi ka Macroni ja viiekümne kahe Prantsusmaa saadiku kahtlane tegevus, mis puudutab äh, valimisi Hispaanias meile ei meeldi, et nemad meid kritiseerivad, sest nad on teise riigi partei esindajad ja meile ei sobi ka see, et äh, selliste ilmingutega nagu väärinfo hakatakse õigustama Tõeministeeriumi loomist, see tõesti meenutab meile tuntud teost tuhat üheksasada kaheksakümmend neli, kus ministeerium hakkab ette kirjutama, mida tohib uskuda, mida tohib mõelda. kolleeg, kas teil on kodukorda puudutav märkus ja palun? jah, lugupeetud president. meid häirib see, et me praegu peame debatti väärinfo kohta. meie taga istuvad Brexitit pooldanud, meile öeldi, et meie taga istuvad isikud, kes pooldavad Brexitit, see ei ole tõsi ja ma arvan, et me peaksime austama eh, siin eh, demokraatia põhiteid, parlamentaarset demokraatiat ja ka seda, et tegelikult tuleks lubada meile selles debatis siniste kaartide esitamist Äh, kallis kolleeg, sinise kaardi esitamise reeglite üle otsustab president, meil on siin selged juhised, just sellepärast ma ei lubanud neid esitada. aitäh, järgmisena härra Lennarts, palun. Ehm, aitäh. vabad ja ausad valimised. jah, aitäh vabad ja ausad valimised on meie demokraatia alustalaks. me peame neid kaitsma ja hoidma kõigi eest, kes üritavad neid alustalasid raputada. ja tuleb veel ühte teha kui me tahame olla tulevikuks valmis. me peame arvestama sellega, et üha rohkem tegevust toimub sotsiaalmeedias ja seega uue tehnoloogiaga on väga raske tegelikult eristada, mis on internetis ja mis tõeliselt toimub ja aastal kaks tuhat kakskümmend üks arvatavasti inimesed loevad rohkem võltsuudiseid kui tõelisi uudiseid. sellised ettevõtted nagu Google ja Facebook mängivad siin väga tähtsat rolli või nad tegelikult nad peaksid tähtsat rolli mängima. mul ei ole jäänud muljet, et praegusel hetkel teeksid nad koostööd meiega. ja et äh, kodutöö oleks tehtud. meil on vaja äh, selgemaid reegleid ja siin näiteks äh, tuleb mõelda just selle peale, kuidas me võltsuudiste vastast võitlust ka koolides hakkaksime pidama me peame ka karistused, karistusi suurendama selleks, et ettevõtted teeksid meiega koostööd, me peaksime rohkem reguleerima ise selle asemel, et lasta ettevõtetel enesekontrolli läbi viia. väga paljudes Euroopa riikides mõeldakse vastava seadusandluse väljatöötamise üle, et kuidas me saaksime seadusandluse kaudu hoolitseda demokraatia kaitsmise eest, aga tähtis on, et me teeksime seda Euroopa tasandil, et meil ei oleks kahtekümmet kaheksat eraldi seadust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 president otsustab, kas sinise kaardi küsimust esitatakse ja see, kellele küsimus esitatakse, saab otsustada, kas ta tahab vastata ja sellise otsuse võtsin vastu, see on lubatud ja järgmisena saab sõna Silva Pereira. suur tänu. suur tänu. avaliku arvamuse mõjutamine läbi väärinfokampaaniate Facebookis ja mujal, kasutades järjest kavamaid, kavalamaid tehnoloogiaid, on üks suuremaid hädaohte meie demokraatiate jaoks. see näitab seda, et tegutsevad tumedad poliitilised jõud ja tõepoolest niite tõmmatakse mõnikord välismaalt, kolmandatest riikidest Euroopa Komisjoni plaan väärinfoga võitlemiseks on suurepärane algatus, see hakkab nüüd vormi võtma ja sama puudutab ju ka seda, et sotsiaalmeediaplatvormid peavad nüüd rohkem vastutama. ka ajakirjanikud peavad aru saama, milline on nende roll ja nende vastutus. Nad peavad kajastama ainult äh, tõest objektiivset äh, informatsiooni ja astuma vastu valeuudistele. kindlasti on see aga suur väljakutse kui Euroopa Parlament looks erikomisjoni, siis aitaks see meil demokraatiat tugevdada ja just seda selles raportis soovitaksegi ja selle eest me, selle tõttu me hääletame poolt. aitäh, proua Keller! lugupeetud president, lugupeetud volinikud, daamid ja härrad, te rääkisite sellest, et viimastel valimistel tehti katset taaskord destabiliseerida meie poliitilisi jõude ja et sellest, selles kampaanias lõid kaasa nii riigid kui ka teised üksused ja teised kolleegid sellest juba rääkisite volinik ütles meile, et kümneid miljoneid katseid tehti väärinfo levitamiseks meie valimiste nurjamiseks. lugupeetud proua Jourova, härra King Te võtsite seitsmendal septembril kaks tuhat kaheksateist vastu algatuse, mille eesmärgiks oli teha koostööd liikmesriikide ja teiste institutsioonidega ja võrrelda kuri, võidelda kuritegevusega internetis, kuid sellest ei piisa. ja ma tahaksin teada, mis on siis need järgmised sammud, järgmised algatused selleks, et te saaksite oma plaane ühildada riiklike strateegiatega. kuidas te kavatsete tugevdada Euroopa eh, küberjulgeolekut, kuidas te kavatsete seda Euroopas teha? meie fraktsioon toetab seda, et me looksime sellise komisjoni, millega kaitseks Euroopa demokraatiat erinevate rünnakute eest ja te võite loota meie toetusele, tänan teid. aitäh, kodukorda puudutav küsimus. Monsieur le Président, lugupeetud president, ma, ma kindlasti ei hakka teile rääkima, kuidas tuleb istungit juhatada, sest see on ainult teie õigus ja kahtlemata on teil ka õigus äh, keelduda andmast siniste kaartide küsimuse esitamise õigust. Äh, ma seega siis eksisin. ma lihtsalt tahan, et me võitleksime vääruudistega, ma ei soovinud ise öelda midagi, mis oleks faktiliselt vale ma olen juba mitu korda seda küsimust kommenteerinud ja teile ka infot edastanud. võib-olla tõesti saite te minust valesti aru, aga läheme nüüd tõesti päevakorraga edasi, järgmisena proua Gregorova. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid Need väärinfokampaaniad, hüberohud ähm, ja infosõda, need on osa kaasaegsest konfliktist, mis ei toimu tavapärasel sõjatandril. vabade valimiste mõjutamine on üks samm, millega saab meie vastu võidelda ja kahjuks on need rünnakud järjest intensiivsemad ja sagedasemad. me peame suutma leida funktsionaalse reageerimisviisi me peame suutma sellele vastu astuda, aga samas tuleb ka valida meetmeid, sellepärast et me ei saa ju hakata hävitama seda, mis on demokraatliku ühiskonna alustala. selleks on sõnavabadus, sõnavabadust ei saa defineerida need, kes kes teenivad äh, raha näiteks Facebook, Apple või Twitter, meil peab olema võimalik astuda vastu valimiste mõjutamisele ja propagandale, kuid äh, tehnoloogiat kasutatakse ju ka selleks, et, et ennustada, mida keegi internetis teeb või vaatab ja ka see on ohtlik, mistõttu tuleb vastu võtta vastavad õigusloomelised tagatised. meil tuleb kaitsta neid demokraatlikke põhimõtteid, mida praegu rünnatakse, teeme seda, on juba kahekümne esimene sajand, tänan teid! suur tänu, järgmisena Kristiina Anderson lugupeetud president, kallid kolleegid, me räägime täna siin komisjoni tegevuskavast desinformatsiooni leviku piiramiseks. kas see on nali, mida te siin teete, just Euroopa Komisjon peab ennast pädevaks võltsuudiste vastu võidelda, olles ise samal ajal aga valeuudiste inkubaatorite peakorter. Euroopa Liidu Komisjoni brošüüris kuuskümmend põhjust Euroopa Liidu toetamiseks antakse kuuekümne neljal Äh, leheküljel Euroopa rahvastele teada, äh, milliseid eeliseid Euroopa Liit ja euro toovad. näiteks leheküljel kuusteist nad ütlevad, et Euroopa Keskpanga keldpoliitika oli selline, et tänu sellele viiskümmend miljardit hoiti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kokku. Need on võltsuudised, sest siin juhitakse Euroopa rahvaid valele teele selleks, et peita seda, et see nõndanimetatud suur säästmine on tegelikult nende enda vara võõrandamine kas tegemist on traali-, traagilise üksikjuhtumiga? ei ole. kui proua komisjoni president oma tegevuskavas Euroopa kohta kirjutab ja ma nüüd tsiteerin teda minu põlvkonna jaoks tähendas Euroopa lubadus tagada rahu, heaolu ja ühtsus ning me pidasime sellest lubadusest kinni, luues ühisvaluuta vaba liikumise ja tagades Euroopa Liidu laienemise, siis muide, see avaldus on kõikide võltsuudiskampaaniate vaarema. rahu ja he heaolu lubati meile, aga mida me saime, saime Euroopa Liidu bürokraatliku hullumaja, kus kodanikest täielikult võra, võõrandunud poliit poliitiline eliit kägistab ja kiusab Euroopa rahvaid reguleerimise hulluse ja reguleerimise maaniaga. mida Euroopa rahvad sellest Euroopa Liidu hullusärgist arvavad, seda on võimalik näha seal, kus inimestelt küsitakse Prantsusmaal, Hollandis ja Kreekas ja britid näitasid eriti, kui vihased nad Euroopa Liidu peale on. aga tegevuskava komisjonilt on tähtis ja just sellepärast me toetame seda ja ma meenutan teile veel kord, mina kavatsen selle tööga juba täna pihta hakata. kolleeg Anderson, kas te olete valmis vastama härra Mandeli sinise kaarti küsimusele? kellelt, härra Mandelilt, ei järgmisena tahtis sõna härra Pütikofer. härra president, kodukorda puudutav küsimus. kolleeg Anderson, just praegu härra Pütikoferilt kadus mikrofon. mikrofon, härra Pütikofer, teie mikrofon. proua Anderson just praegu nimetas meid bürokraatlikuks hullumajaks. tegemist on Euroopa Parlamendi laimamisega. ma palun, äh, kontrollige protokolli ja reageerige vastavalt. aitäh selle märkuse eest, aitäh, et te nii tähelepanelikult kuulasite. teeme kindlasti. järgmisena saab sõna kolleeg Veimers, palun. suur aitäh demokraatlikud protsessid on meile tähtsad ja nende mõjutamine on lubamatu. kui välised jõud tahavad mõjutada Euroopa parteisid või kui endised valitsusjuhid asuvad tööle näiteks Nord Streamis aga täiesti aktsepteerimatu on ka see, kui Euroopa Liit võtab maksumaksjate raha ja kasutab seda selleks, et hakata mõjutama ise Euroopa Parlamendi valimisi. see siin on Euroopa Parlamendi juhtkonna dokument, mis ütleb, et eh, umbes kolmsada viiskümmend miljonit eh, Rootsi krooni on kulutatud lobitööle. minu jaoks on see igapäevane Euroopa Liidu elu ja lobitöö tähendab seda, et inimesi püütakse mõjutada seoses Euroopa Liidu valimistega. ja et mõjutatakse just valima föderalismi. ma arvan, et me võiksime ikkagi ühesugused reeglid kehtestada kõige jaoks. aitäh, härra Sikorski. Panie przewodniczący, to lugupeetud president, kallid kolleegid, ma võtan sõna esimest korda siin äh, selles ruumis, selles saalis ja seetõttu on mul hea meel, et minu esimene sõnavõtt on just sellisel olulisel teemal ma olen ka ise langenud äh, küberkuriteo ohvriks, ma olen saanud äh, spämmi, mis äh, tuleb USA-st ja millega püütakse mõjutada valimisi ja seetõttu ma tean, millest me räägime. tõepoolest, teised on toonud juba palju muid näiteid selle kohta, mismoodi sekkumine äh, liikmesriigi äh, siseasjadesse toimub, näited olid Itaalia, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi kohta, aga ka mina võin rääkida oma riigist. härra Žetovski avaldas äh, meil ühe raamatu, mida Poola peab väga oluliseks ja ma tahaksin siinkohal kutsuda üles äh, meie riigiprokuratuuri võtma seda teost väga tõsiselt, sellepärast et see sisaldab informatsiooni just nimelt selle kohta, kuidas Poola, Poola poliitikas sekkumine toimub kuidas seda peaks tegema või õigemini, mida ei peaks tegema. ma arvan, et meedia ärakasutamine ja meedia muutmine parteide kannupoisteks tegelikult muudab oluliselt kergemaks kõigi nende elu, kes tahavad valimiste tulemusi keelatud moel mõjutada. meil peaks olema suurem eelarve osa, et sellise väärinfoga võidelda, meil peaks olema ka suurem võimekus kasutada traditsioonilist meediat meil peaks olema rohkem vahendeid Creative Europe programmi tugevdamiseks ja lõpuks tahaksin öelda, et ka sotsiaalmeedia probleemid tuleb lahendada, aitäh. hea kolleeg. aitäh, kallid kolleegid, palun äh, tribüünil istujaid mitte plaksutada, see on nimelt selle koja kod-, kodukorraga keelatud ja Läheme nüüd järgmise kõneleja juurde, härra Lopez Aguilar, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinikud. kui Lissaboni leping jõustus, see oli kümne aasta eest ja jõustus ka põhiõiguste harta siis kui te toona oleksite öelnud, et antakse välja mingi raport, kus räägitakse, et meid ohustavad trollid ja robotid, mis on seotud selliste riikidega nagu Venemaa ja et, ähm, et äh, nad tegutsevad selleks, et äh, mõjutada meie valimisi, siis ei oleks me teid uskunud, aga nüüd on ajad muutunud ja kahjuks on sellised riskid täiesti olemas. me ei tohi kindlasti neid alahinnata küsimus ei ole ju mitte ainult selles, et keegi edendaks internetis äärmuslikke vaateid või kiusaks taga vähemusgruppe. tegelikult mõjutab selline tegevus kogu Euroopa Liitu ja seetõttu peab Euroopa Liit tervikuna sellele ka vastu astuma. me peame investeerima sellesse, et võltskontod kiiresti kinni pandaks, et nende alt ei saaks tegutseda. me vajame uusi sätteid selleks, et need probleemid lahendada ja vajame kindlasti ka uurimiskomisjoni, aitäh! monsieur le président chers collègues suur tänu lugupeetud president tõepoolest sõnavabadus on demokraatia nurgakivi me kõik teame seda aga praegu me räägime siin ju väärinfost internetis ja sotsiaalmeedias äh, levitatakse väga palju väärinfot ja me näeme ju ise kes on väärinfoga võitlemise vastu. suur tänu teile, Euroopa Komisjon, et te olete seda võitlust alustanud, aga kuidas te üldse info, info tõesust saate kontrollida, kui äh, meil on olemas tsensuuribüroo? ma arvan, et äh, me peame kindlasti võitlema väärinfo vastu, aga sealjuures ei tohi ohustada sõnavabadust. see on väga oluline ülesanne ja see on seotud ühtlasi ka kohtuvõimu sõltumatusega. nii seadusandja kui ajakirjandus peavad aru saama sellest, millised on nende kohustused, et nad peavad täitma olemasolevat kehtivat õigust, et nad ei tohi lasta ennast kellelgi mõjutada, et nad ei tohi lasta meie riiki destabiliseerida äh, vaenulikel jõududel, olgu nad siis kolmandatest riikidest või mujalt, aitäh! aitäh ja nüüd Anna-Liisa Tardina härra president, head kolleegid, me kõik nõustume, et libauudised ja valeinfo toob kaasa selge käegakatsutava ohu ka meie kodanikele, mitte ainult valimiste ajal. see mõjutab ka poliitiliste kampaaniate läbiviimist siin kojas. me kuuleme siin juttu libauudistest, sellele kõigele tuleb tähelepanu pöörata, ei tohi kahjustada internetivabadust, ideede vaba levikut, sellel kõigel tuginevad ka inimõigused. libauudiste vastane võitlus tähen-, võib tähendada ka seda, et piiratakse mõttevabadust, sõnavabadust. kas erasektoril, nagu näiteks Facebookil, oleks õigus tsenseerida kodanikke, ilma et mingi kolmas sõltumatu asutus äh, saaks neid kodanikke kaitsta, seda kõike tuleb ka kaaluda. aitäh, kolleeg Turiš Nikolsova. aitäh, daamid ja härrad vahet ei ole, millisest fraktsioonist me pärineme, meil on kõigil ühine ülesanne, peame tuvastama, kes on ründaja, kes pidevalt läbi viib neid valeinfokampaaniaid, mis ohustavad demokraatiat liikmesriikides. me teame, et need ei pärine ju Marsilt ega Indiast või Boliiviast me peame jääma faktide juurde ja faktid näitavad selgelt, et tegemist on Putini valitsusega, kes nende kampaaniate taga seisab. kui oli jutt äh, hübriidohtude vastasest võitlusest, siis Tšehhi teadlased kaks tuhat kuusteist avaldasid infot kuidas Putini valitsus selgelt avaldas mõju kas sotsiaalmeedia kaudu või avaliku meedia vahendusel. trollid on esindatud nii valitsuses kui ka mujal ja me peame selgelt välja ütlema, et Putini valitsus on selle taga. aitäh, härra, härra Beltšik. suur tänu, head kolleegid, daamid ja härrad hübriidsõda, valeinfo levitamine, see kõik ohustab meie demokraatlikke institutsioone Euroopa Liidus, meil on vaja vabasid võrdseid valimisi, meil on vaja ausat referendumit ning kuna nüüd tehakse poliitilist kampaaniat sotsiaalmeedias, siis peame ka tagama, et internet suudab vastu astuda valeinfo levikule tõhusalt ja kiirelt. hübriidrünnakud äh, häkkerdajate poolt äh, just väikeriikide puhul on, kes on eriti haavatavad liba ja valeinfo esitamine, muuhulgas ka näiteks Austrias. samal ajal väikeriikidel on piiratud võimalused vastu astuda ja suhelda ka globaalsete internetiplatvormidega. seetõttu selleks, et kaitsta demokraatiat Euroopas, on meil vaja jõulist ühtset lähenemisviisi oma kommunikatsiooni haldamisel koostöös sotsiaalmeediaplatvormidega, et vastu astuda desinformatsioonikampaaniatele. väga hea, et Soome eesistuja võtab seda tõsiselt ja samamoodi ka komisjon, me peame tegutsema ühiselt. suur tänu. hindame, et pidasite ka kõneajast kinni. järgmisena saab sõna kolleeg Luksmann. lugupeetud president, kallid kolleegid jah, meie demokraatlik eluviis on sattunud hädaohtu aga me, meid ei äh, ähvarda ju mitte need inimesed, kes surevad Vahemerel. meie demokraatliku elu äh, ähvardavad äh, jõud, mis mõjutavad meie valimisi ja meie avalikku arutelu. kui me mõtleme sellele, kuidas rahastatakse Salvinit, kui me mõtleme Cambridge Analytica juhtu, juhtumile või Venemaa pankadele ja Front Nationalile, siis kõik need asjad näitavad meile, et rahastamine on kahtlemata seotud paremäärmuslastega nii Euroopas kui, kui ka siis on nad seotud Vladimir Putiniga. ja selline väline mõju muudab meid tõesti väga haavatavaks. meil ei ole mõtet võidelda väljamõeldud vaenlastega, kelleks on näiteks sisserändajad, me peaksime tegelema reaalsete hädaohtudega, nendega, mis on süsteemsed ja praegu eh, siin olemas ma tahaksin seetõttu, et te toetaksite erikomisjoni või uurimiskomisjoni loomist, sest sellega heidetakse valgust tumedatele tegudele, mis demokraatiat ähvardavad me ei tohi enam äh, tagareas sammuda, me peame tegutsema. suur tänu, Nils Torvalds järgmisena. Äh, äh, lugupeetud volinik, härra president. ka mina olin minister, enne suhtlesin just Jessica Ahoga ja Jessica Aro oli Soome ajakirjanik, kes avaldas äh, seda, mis toimus tegelikult Venemaal. viiekümne viiendal Savuskina tänaval Peterburis. pärast seda, kui tema oli kogenud midagi kohutavat, sest terve perekond trolle üritasid teha midagi, mida keegi siin kojas ei tahaks kogeda Nad üritasid tema isiksust hävitada, ta oli liiga tugev isiksus selle jaoks. aga tal oli üks küsimus in-, ja palve, Interpoli tuleb piisavalt rahastada, et nad saaksid võidelda sellise kuriteoliigi vastu. aitäh, palun ja mis te samas härra Krasnodebski, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et kolmandate osapoolte sekkumine valitsust, valimistesse Euroopa Liidus desinformatsiooni kaudu on suureks ohuks demokraatlikele protsessidele, see mõjutab ka kodanike õigust saada ausat infot, liikmesriikide suveräänsust. me kõik oleme nõus, et see ei ole mitte juhus, et me kõik mainime pidevalt ühte riiki, Venemaad ja see ei puuduta ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka idapartnerluse riike, kes on samamoodi Venemaa ohvrid, me peame neid toetama, kui nad võitlevad valeinfo vastu. aga loomulikult on desinformatsioon ja libauudised, mis tulenevad äh, muude osapoolte käest. ka liikmesriigid üritavad sekkuda teiste liikmesriikide valimistesse. ka täna me näeme, et need, kes võitlevad vandenõuteooriate vastu, näevad igal pool tänapäeval juba Putinit ja tema trolle juhul, kui neile ei meeldi valimistulemused. Äh, kolleeg Rangel, palun. aitäh. Äh, tunnustan ka komisjoni tööd, ma tahaksin ühe asja selgelt välja öelda. me peame töötama valeinfo ja äh, manipulatsiooni vastu valimiskampaaniate ajal, seda ei saa teha vahetult enne valimisi, sellega tuleb tegeleda pidevalt, sest avaliku arvamuse manipuleerimine, seda tehakse pikema aja jooksul sotsiaalmeedia kaudu, veebiplatvormide kaudu, seega meie peame ka pidevalt omalt poolt reageerima. ühelt poolt on öö, välisteenistusel siin selge roll, aga meil on vaja ka vastavaid tehnoloogilisi platvorme, peame koostööd tegema Euroopa Liidu institutsiooni ja liikmesriikide asutuste vahel ja tuleb ka kodanikke teavitada. me peame tagama, et kodanikud oleksid piisavalt haritud selles vallas. ma mõtlesin, et mul on poolteist minutit niisiis, kõik peavad olema koolitatud, sealhulgas poliitikud, sellepärast et nemad aitavad kaasa libauudiste levikusse, usuliidrid ja teised, sellepärast et ka nemad levitavad infot. me peame tagama, et ka meedia oleks piisavalt koolitatud, et kõik kõik osapooled oleksid piisavalt haritud, kui me tahame vastu astuda väärinfole ja manipuleerimisele ning me loomulikult ei taha eh, midagi tsenseerida. aitäh, kolleeg Kalenda. <clears throat> aitäh. liberaalne demokraatia on sattunud rünnaku alla juba viimased kümme aastat ja seda ründavad muuhulgas La Liga, Viietärni liikumine. demokraatia kaitseb ennast valimiste kaudu, seega teda rünnatakse seestpoolt, aga ka väljaspoolt ning seda teevad sisemised ja välimised jõud ühiselt selleks, et demokraatia saaks ennast kaitsta, on meil vaja erikomisjoni, mis täpsustaks, kuidas me oleme kogu, kogenud seda väga tõsist sekkumist osapoolte poolt, kes justkui kaitsevad äh, siseriiklikke huve, aga tegelikult müüvad ennast maha. demokraatia on austav ja avatud demokraatia ei ole nõrk, see on tugev ja suudab reageerida ning kokkuvõtteks ütleksin, et see, mida me oleme täna kuulnud siin koja teiselt poolt, näitab, et äh, nad teavad, mis nad teevad. kolleeg Rošel välissekkumine valimistesse nii riiklike kui ka mitteriiklike organite poolt mõjutab väga palju meie demokraatiat ja ka demokraatlikke otsustusprotsesse. ning äh, ta on nüüd muutunud nii laiamõõtmeliseks, et ta õõnestab meie demokraatiat. sellised äh, koordineeritud rünnakud on sellised, millele me peaksime otsustavalt vastama uute tehnoloogiate areng on siin väga tähtsat rolli mänginud, täpselt samamoodi nagu ka meie vajadus informatsiooni järele. kasutatakse erinevaid propagandameetodeid, äh, millega siis äh, tõde moonutatakse ja levitatakse desinformatsiooni. ja seega ohustatakse ka demokraatlikke valimisi või suisa võltsitakse nende tulemusi täpselt samamoodi juhitakse nende kaudu meie avaliku arvamuse kujundamist. tegemist on suure ohuga ja me peame vastavalt oma põhiväärtustele sellele vastama. me peame olema ise aktiivsed, võitlemaks selle ohu vastu, selleks et kodanikel oleks võimalik äh, saada ka siis kontrollitud informatsiooni. aitäh, järgmisena Robert Žile, palun. suur tänu, härra president me ei seisa silmitsi praegu mitte ainult valeinfoga. väga kurb on, et me peame meenutama ka seda, et Euroopa ei oska võidelda selliste asjade vastu, me peame keskenduma ja suunama oma ressursid koostööle, me küll teeme seda juba, aga meil on vaja ka uut Euroopa asutust, ei tohi unustada, et meil on Riias ja Eestis vastavad hoivekeskused, äh, me peame neid võimalikult hästi ära kasutama. meie koostöö peab olema palju sügavam. avalikkuse informeerimine mitmetes riikides me oleme, meil on vastav pädevus ja me peaksime sellele tuginema. kolleeg Benjuma, Benjuma, aitäh. aitäh ka komisjoni ja nõukogu esindajatele libauudised avaldavad kahjulikku mõju demokraatiale ja see on üks suurimateks väljakutseteks, millega me peame tegelema. see tekitab segadust meie kodanike hulgas, vähendab usaldust institutsioonidesse ning äh, tekitab ka poliitilist ebastabiilsust. Äh, libauudised seda kasutavad avatud ühiskondade vaenlased, see on totalitaarsete ühiskondade relv. seda kasutavad need, kes soovivad oma isiklikke ambitsioone saavutada. kaks näidet äh, viimasest ajast, üks on Brexit ja teiseks see, mis juhtus Hispaanias kaks tuhat seitseteist siis Katalani iseseisvusliikumine näitas, kui hästi nad oskasid kasutada propagandat ja manipuleerida libauudistega. Hispaaniast jäeti täiesti vale mulje, mis ei ole tegelikkusega kuidagi kooskõlas. vastus ei ole muidugi ka tsensuuris nüüd rohkem kui kunagi varem on meil vaja meediat, kes jagab kvaliteetset infot kodanikele. oluline on ka hariduse roll. et inimesed suudaksid kriitiliselt mõelda. eelkõige noored peavad olema piisavate oskustega, see on pikaajaline pingutus kuid see on võti, kuidas me saame tõhusalt vastu astuda libauudistele. härra Sven Mikser, palun. Uh, aitäh, kuigi ma arvan, et on oluline, et see arutelu täna siin toimub, sellest üksi ei piisa, arvestades selle probleemi ulatust, seetõttu toetan erikomisjoni loomist, mis tegeleks siis sekkumiste uurimisega. Venemaa püüdlus sekkuda valimistesse, seda on piisavalt dokumenteeritud, seda on ka täna siin mainitud. Kremli režiim ja ka teised ebademokraatlikud režiimid ei ole teinud saladust sellest, et nad äh, ei hinda meie euroopalikke väärtusi, seega ei ole ilmselt üllatus, toetuseks, et nad rahaliselt ja ka muidu toetavad poliitilisi jõude meie riikides, kes samamoodi ei hinda neid väärtusi. veelgi olulisem on, et me tahame, et nad tahavad nõrgestada kodanike usaldust demokraatlikult valitud institutsioonide suhtes tegemist on eksistentsiaalse ohuga meie liidule, me peame vastu astuma sellele, erikomisjoni loomine on seetõttu samm õiges suunas, aitäh. suur tänu, Stanislav Boltšak, palun. aitäh isegi kui siin on olnud jõupingutusi siin õõnestada seda arutelu, ma siiski keskenduksin Vene propagandale, sellepärast et Kremli roll on äh, olnud siin väga suur desinformatsiooni levitamisel. Äh, see on suurenenud äh, üha rohkem. meil on väga palju kogemusi Vene propagandaga Tšehhi Vabariigis kuuekümne üheksanda aasta okupatsioon, mida esitleti kui sõbralikku abi. nüüd meie koduriigis käib arutelu selle üle, kas kindral Konjevi skulptuur peaks jääma sinna, kus ta on. me peame võitlema desinformatsiooni vastu, mis tuleb Venemaalt, me peame siin oma töös muutuma paremaks. me oleme sisse viinud sellised meetmed nagu internetiplatvormide info edastamise kohustus, me oleme lihtsustanud ka infovahetust informatsioonikampaaniate kohta ja oleme samamoodi lihtsustanud ka koordineerimistööd. kuid nüüd sõltub kõik sellest, kas me oleme võimelised neid vahendeid ja meetmeid ka rakendama mu ootused on kõrged just äh, proua Jourova suhtes, sest tema vastutab komisjonis tulevikus desinformatsiooni eest. aitäh. härra Boltšak, olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? ei. Uh, kahjuks mitte. järgmisena saab sõna kolleeg Pitsula, palun. razvojem digitalizacije informacije očekivano post- aitäh digitaliseerimise arenguga on erinevatel platvormidel üha rohkem desinformatsiooni, isegi kui see on illegaalne, kuid eh, samal ajal isikuandmete kaitset ei ole tagatud ja keegi ei kontrolli ka seda informatsiooni, mida avalikustatakse. Cambridge Analytica skandaal näitab, kuidas valeinformatsiooni kasutatakse selleks, et kujundada poliitilisi kampaaniaid eelmise aasta novembrikuu Eurobaromeetri küsimus näitas, et kaks kolmandikke Euroopa Liidu kodanikest äh, muretseb sellepärast, et disinformatsiooniga mõjutatakse valimiste tulemusi. Euroopa Parlamendi valimuste analüüs näitab, et meil oli sekkumisi kolmandatelt pooltelt ja üritati õõnestada öö, äh, valimiste tõsiseltvõetavust just sellepärast ma toetan äh, erikomisjoni loomist ning äh, samamoodi tuleks selles komisjonis äh, tegeleda ka mõjutustega valimistele. aitäh! nüüd on registreeritud kõnelejate nimekiri ammendunud. mul on terve rida inimesi, kes soovivad sõna võtta vaba mikrofoni voorus arvestades aga seda, et aeg on otsas, ei saa ma kõigile sõna anda. sellepärast äh, annan sõna viiele. kõigepealt soovis sõna Monika Gonzalez. Gracias, microfono. Gracias, presidente. aitäh president, meil on vaja Euroopat, mis kaitseks inimesi. see tähendab seda, et me peame toetama Euroopa Parlamenti ja peame saatma selge sõnumi komisjonile ja ka teistele institutsioonidele. me peame võitlema desinformatsiooni vastu, sellepärast et sellega lõhestatakse ühiskonda, erinevaid ühiskonnarühmi vastandatakse, levitatakse hirmu ja kui levitatakse vihakõnesid nagu Hispaanias, siis me näeme, mis on tulemus. viimastel valimistel me nägime, kuidas vihakõnedega rünnati seksuaalvähemusi ja ka sisserändajaid ja põhjendused nende taga olid väga kahtlased lihtsalt otsitakse patuoineid ja nendeks valitakse tihti vähemused selleks, et neid eh, sildistada. selle taga on tihti välisjõud ja just sellepärast on väga tähtis, et me võtame vastu jõulise resolutsiooni ning äh, mõistame selle hukka, meil on vaja ka erikomisjoni selleks, et täpselt uurida, mis toimus ja koordineerida paremini koostööd liikmesriikide vahel. puhuja on. aitäh, proua Gonzales. härra Ostrevitšas, palun. Thank you, chair, colleagues, commissioner. Moment, I... lugupeetud president, kallid kolleegid, kujutame korraks ette Euroopa Liitu sellise organisatsioonina, mis on alati äh, kehtestanud üleilmseid äh, standard, standardeid. aga meil ei ole enam äh, uurivat meediat, vaid me elamegi tõejärgses ajastus, kus kodanikke ohustavad kõik välised jõud. populiste rahastavad äh, välisriigid, kolmandad riigid ja see tähendab seda, et meie elu määravad Venemaa, Hiina ja tegelikult ka igasugused äärmuslikud rühmitused kui me seda ette kujutame, siis ilmselt mitte keegi meist ei soovi, et see kujutluspilt saaks tõeks ja seetõttu on viimane aeg, et nii liikmesriigid kui Euroopa Liit võtaksid vastu uusi regulatsioone ja piiraksid sellega kolmandate riikide õigust mõjutada meie valimisi või ka üksikisikute kampaaniaid. samuti tuleb piirata välisinvesteeringuid poliitikas. ma arvan, et sellisel juhul saame me alal hoida euroopaliku eluviisi, aitäh! kiitokset edust! aitäh ka teile! ja nüüd Jerome Rivier, palun, üks minut. suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma kuulasin tähelepanelikult, mida rääkis Euroopa Komisjon ja mulle pakkus suurt rahulolu see, et me hakkame nüüd ka tegelikkuses võitlema võltsuudistega. palju on selliseid riike, kus ähm, sekkutakse ka uudiste koostamisse igapäevaselt Ühendkuningriik küll lahkub Euroopa Liidust, kuid sellest hoolimata tahaksin ka mina, et võltsuudiseid ei levitataks. see puudutab ka Itaalia küsimust ja sealseid skandaale. Euroopa Komisjon peab vastu võtma sellise tegevuskava, mis meid aitab ja tuleb teha lõpp sellele, et sekkutakse Eh, tuleb teha lõpp ka sellele, et Euroopa Liit sekkub liikmesriikide asjadesse, kui alusleping talle selleks pädevust ei anna. meil on siin väga palju häid ideid, millest osad ei ole õigesti suunatud, aitäh. Eh, Kiitos. suur tänu, härra Rivier. ja nüüd Claire Daly, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, minu meelest on väga irooniline, et me räägime siin valimistesse sekkumisest ja demokraatia õõnestamisest Euroopa Parlamendis, kui me teame, et demokraatlik defitsiit on siin olemas juba, keegi ei pea eraldi vaeva nägema selleks. ning valimistesse on alati sekkutud USA on suurel, suures mahus ju sekkunud mitte ainult Lõuna-Ameerikas või Kaug-Idas, vaid tegelikult ka USA osariikides. ja nüüd, kus me hakkame siin rääkima, kuidas Venemaa meid mõjutab, siis tegelikult me püüame lihtsalt leida kedagi, kes oleks süüdi meie valimistulemustes. kuigi äh, neoliberaalne poliitika on juba ammu käpuli, olles jätnud miljonid eurooplased äh, kujuteldamatult halba olukorda see on ju põhjus, miks Trump valiti, miks Brexit läbi läks ja miks äh, paremäärmuslased on äh, tõusul. aga loomulikult on kergem öelda, et äh, süüdi on keegi teine, kodanik on ju liiga loll, et ise aru saada, mida ta tahab. kui me tõesti muretseme valimistesse sekkumise pärast, siis võiksime hakata vaatama, mida teevad lobistid, miljardärid, piiriülesed korporatsioonid ja kui me sellele piiri paneme, siis ei ole mõtet muretseda Facebooki ja Twitteri pärast, mille sisu nagunii kedagi päriselt ei huvita, aitäh. aitäh, Teli. ja nüüd äh, proua Kaljurand suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma tänan, lugupeetud juhataja, ma tänan ka volinikke ja Soome ministrit ja väljendan äh, soovi, et me võtaksime varsti vastu resolutsiooni sellel tähtsal teemal valimistesse sekkumine välisrünnakutega on eriti vastuvõetamatu, sest äh, vabad valimised on meile pühad ja neid kaitseb ka ÜRO harta. me oleme juba kuulnud, kui suur on see probleem, aga ma tahaksin rääkida sellest, et meil tuleb kaitsta ka tehnoloogilist taristut, mis on vabade valimiste tagamise üks nurgakivi, sest nende abil ju rünnatakse demokraatlikke vabu valimisi. meil on selleks aga vaja siseriiklikke meetmeid ja samuti liikmesriikide vahest ja üle-euroopalist koostööd ning siin peaks Euroopa Liit olema esirinnas, me peaksime rääkima ühtse häälega, me peaksime olema üksmeelsed, me peaksime väga selgeks tegema, et mingisugune väline sekkumine ei ole meile vastuvõetav ja et me võtame vastu vajalikke meetmeid nende isikute vastu, kes meie õigusi rikuvad, aitäh. kiitokset, edustaja Kal-. suur aitäh, proua Kaljurand. ja ma saan aru, et hääldasin enne teie nime valesti, see on Marina, palun vabandust. nüüd äh, oleme siis ammendanud ka vaba mikrofoni kõik kõnelejad. kahjuks ei saa ma sellesse nimekirja panna rohkem isikuid, ei saanud seda teha, sest meil ei ole üldse aega. ja sel põhjusel annan ma nüüd sõna uuesti Julian Kingile Euroopa Komisjoni nimel, palun, härra volinik. saad kinga lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, tänan teid selle suurepärase debati eest, mis tuli väga õigel ajal. paljud teie hulgast on juba öelnud, et väärinfokampaaniate eesmärk on ähm, tõkestada kodanike suutlikkust ise teha informeeritud valikuid, et äh, meid lõhestada, et meie kogukondi ja ühiskondi lõhestada, et seada küsimärgi alla see, kas meie valimistulemused olid üldse õiged, õõnestada demokraatlikke institutsioone. ma ei usu, et me võiksime seda aktsepteerida ja öelda, et see ongi uus normaalsus. me peame olema valmis tegema rohkem, me peame suutma sellega võidelda. üks osa sellest probleemist on kindlasti ka väljaspool Euroopa Liitu. paljud teie hulgast ütlesid äh, sõna Venemaa. tõepoolest, institutsioonides on olemas eraldi meeskond, mille mille ülesanne ongi jälgida Kremli-meelseid infokampaaniaid ja nende töö on täiesti avalik, nende töö tulemused on ka avalikud ja viimase valimisperioodi jooksul, kui nad kontrollisid Kremli-meelset infot kõikides liikmesriikides, siis oli selle maht kahekordistunud võrreldes ajaga eelmisel aastal. see on kahtlemata reaalne probleem, ei tohiks pead pista liiva alla. aga tahaksin öelda ka seda, et teised on samuti Venemaa käest õppinud. meil tuleb seetõttu olla vastupidavamad, meil tuleb mõelda, mida me saaksime teha, meil tuleb leida vastumeetmed, et võidelda väärinfoga, ükskõik kuskohast seda meile suunatakse. ja just sellepärast on Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga pannud paika terve rea uusi meetmeid me ei jää muidugi loorberitele puhkama, me ei leia, et äh, see töö on piisav. loomulikult tuleb teha rohkem, et võrrelda, et võidelda veebipõhise väärinfoga, loomulikult tuleb teha rohkem, et äh, tugevdada oma äh, valimiste, valimiste alast tööd, et valimised oleksid vabad ja me töötame edasi ka hea tava koodeksiga selleks, et kaitsta demokraatliku ühiskonna puutumatust. me anname teile sellest aru juba oktoobrikuu lõpuks ja lubage siis nüüd vastata veel ka paarile märkusele. hea tava koodeks, mis on suunatud ennekõike sotsiaalmeedia platvormidele, ei ole mitte kuidagi seotud tsensuuriga see ei ole absoluutselt mitte kuidagi seotud tõeministeeriumi ideega ei, me ei taha öelda seda, et mingisugune poliitiline kommentaar on hea või halb, tõde või vale, küsimus seisab lihtsalt selles, et me peame saama aru, kust poliitiline debatt võrsub, kust see alguse saab, me tahame läbipaistvust, nii et meie teaksime, teie teaksite ja ka kodanikud teaksid infot nähes, kust see tuli, kes selle kinni maksis, kas selle tootis inimene või äkki näiteks masin. ja seetõttu on väga oluline anda kodanikele vajalikud vahendid, et nad saaksid teha häid äh, valikuid. ja samuti kavatseme me teile aru anda sellest, mis puudutab Euroopa Parlamendi viimaseid valimisi ja milliste meetmete abil me nende äh, vabadust ja turvalisust tagasime. Euroopa demokraatia tegevuskava näeb ette ühiskondade vastupanuvõimelisemaks muutmise meil on erinevad õigusloomelised algatused, mille abil tagada suurem läbipaistvus ja ka selgemad reeglid, mis puudutavad Euroopa parteide rahastamist. lisaks sellele ja samal ajal töötame me edasi ka faktide kontrollijate, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate ning liikmesriikide veebipõhiste platvormidega. nii saame me koostöös saavutada seda edu, mida on vaja saavutada selleks, et Euroopa oleks turvaline, jõukas, demokraatlik ja vaba meie kõigi ja meie kodanike jaoks, aitäh! aitäh, härra volinik ja nüüd äh, nõukogu nimel äh, minister Tytti Tuppurainen, palun. mikrofon. head liikmed, suur tänu, et sain võimaluse sellel arutelul osaleda, see on äh, prioriteet ka meie eesistumise jaoks. suur tänu aktiivse osaluse eest. vastupidavus meie liidu puhul tugineb ühtsusel mida ühtsemad me oleme, seda paremalt suudame vastu astuda ka valeinfole. meie kohustus on kaitsta valimisi ja demokraatlikke süsteeme igati. me peame loomulikult silmas pidama ka põhiõigusi, sealhulgas sõnavabadust, kogunemisvabadust, meediavabadust me jätkame tööd horisontaalselt, sektorite üleselt, piiride üleselt, õpime üksteiselt infovahetuse ja parimate tavade osas kogemuste vahetamise kaudu. nii nagu ka volinikud Juurova ja King ütlesid ja ka paljud teie hulgast ütlesid, me peame pidevalt olema tähelepanelikud ning nagu ma ütlesin, eesistuja tähtsustab ka hübriidohtude teemat. ootame ka komisjoni uusi algatusi selles vallas ning tahaksin veel kord rõhutada, et üldine teadlikkus kodanike hulgas hübriidohtudest on määrava tähtsusega. avatud ühiskonnad ning avatud haldus jagavad tõeset infot, siis ei saa ka valeinfo levida aitäh selle olulise ja põneva arutelu eest veel kord. suur tänu, nõukogu ja proua minister, arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul. Äh, nüüd seuraab lühütauko. nüüd teeme lühikese pausi ja siis läheme uue teema juurde, paar minutit